parlamendisaadik. ja aga seniks, kuni uut ka saadikut pole määratud, jääb tema koht vabaks. esimeste konverentsile on jõudnud ka ettepanek öö, äh, liikmete määramiseks rahandus- ja majandus- ja sotsiaalkriisi komisjoni liik-, äh, liikmetele muudatusettepanekute tähtaeg on homme kell üheksa. hääletus toimub kell üksteist. niisiis, kolleegid, jõuame nüüd sellega seoses Renate Weberi raporti juurde